Good morning, ladies and... tere hommikust. suur tänu teile, kes te tulite kohale kohe varakult meie kohtumise alguseks. Need on need kõige tähtsamad. ja me tervitame kõiki kolleege, kes veel tulevad kohtumise kestel Te olete saanud tänase päevakorra. kas me oleme nõus päevakorra projektiga? märkusi ei ole. siis järgime päevakorda koosolekute protokollide kinnitamine seitsmeteistkümnes jaanuar ja kahekümne teine jaanuar. Online on need protokollid nagu tavapärane olemas ja kui mingeid vastuväiteid meie kohtumise ajal ei tule, siis loeme nad kinnitatuks. nüüd juhataja teadaanded. siin ma pean ütlema paar sõna eilse õhtu kohta, kui algasid kolmepoolsed läbirääkimised üldsätete määruste üle, ühissätete määruste üle me kohtusime volinik Retsuga Euroopa Komisjonis ja minister Blankiga Euroopa Nõukogu esindajana ja neil oli suur delegatsioon mõlemal komisjonil ja nõukogul ja meil oli võimalus oma läbirääkimiste seisukohti tutvustada, seda tegid mõlemad pooled, nii parlament kui ka nõukogu kuulasime ära ka komisjoni märkused meie seisukohtade kohta ja kohtumise lõpul me leppisime kokku ajakavas, eh, millal toimuvad tehnilised kohtumised ja ka poliitilised kolmepoolsed kohtumised. järgmise kolme nädala eh, jaoks mm, tähendab märtsi keskpaika, kui me peame peatama läbirääkimised, sest menetluse kohaselt läheb raport täiskogule me leppisime kokku kolmes kolmepoolses, eile toimus eile eh, üks ära, kahekümne viiendal veebruaril toimub teine ja kolmas on kavas kuuendal märtsil. ja nende vahepeal toimub meil vähemasti kolm tehnilist kohtumist selleks, et tuvastada, kas on seisukohti, mis on nii lähedased juba, et need saab heaks kiita poliitiliste kolmepoolsete kohtumiste käigus. nii et esimene kolmepoolne leidis aset ja kahekümne viiendal veebruaril me eeldame, et nõu-, nõukogu selgitab meile, et milline on nende lõplik seisukoht pidades silmas läbirääkimisi ja läbirääkimiste tulemusi. ja e, need seisukohad mõjutavad ka otseselt regikomisjonis toimuvaid menetlusi, samuti täiskogus toimuvat, kui kõneks on ühissätete määrus CPR. nii palju siis esimesest kolmepoolsest rohkem teadaandeid mul ei olegi, et me saame kohe edasi minna päevakorraga. ja meil on raport, mis puudutab tooteid mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või vähendust. aastal kaks tuhat neliteist võttis komisjon vastu otsuse ja pikendas dokimaksuvabastuste eh, või vähenduste erirežiimi, mida kohaldatakse terve reale kaupadele, mida Prantsusmaa kõige äärepoolsemates piirkondades toodetakse ja see kehtis kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, kolmeteistkümnendal detsembril eh, vastavalt eh, artik-, kaks tuhat kaheksateist vastavalt artiklile kolm nõukogu otsuses komisjon tegi ettepaneku muuta otsuse sätteid. selleks, et kogu teema oleks selgem, annan sõna nüüd komisjoni esindajale, härra De Fuyele. kas ma ütlesin õigesti? nii et palun selgitage meile pisut seda ettepanekut, mis komisjonilt tuli Dog use are indirect tax. jah eh, eh, maksud, mis toodetud ja importid kaupadele on kehtestatud Guadeloupe, Prantsuse Guajana, Martinique, Reunion ja Majotist. Eh, ja teatud eh, erandid on ette nähtud vabastada ja vähendada neid maksusid ja eh, detsembris kaks tuhat neli vastavalt artiklile sada nelikümmend üheksa võeti vastu sätted, mis eh, näevad ette dokimaksust vabastuse või vähenduse teatud toodetele, mida toodetakse koha peal seal või imporditakse Eh, nüüd nende vabastuste ja vähenduste ettepanek on selleks, et hüvitada need täiendavad kulud, mis eh, tekivad seetõttu, et need äärepoolsed piirkonnad on nii kaugel eh, muust Euroopa Liidust ja tähtis on, et need piirkonnad ka saaksid efektiivselt toota ja tuginetakse seejuures aluslepingu artiklile kolmsada nelikümmend üheksa. see kõik on vajalik selleks, et kohalikku majandustegevust arendada ja see arvesse võtta, millised kitsendused on sellistel piirkondadel tootmisel ja vahearuanne on koostatud ja sellele tuginedes palus Prantsusmaa, et me ajakohastaksime nende toodete nimekirja, millele kohaldatakse dokimaksuvabastust ja vähendust. viiskümmend uut toodet on palutud lisada. E, e, e, tuginedes vahearuandele on komisjon ka nõukogule ettepaneku esitanud ja majandus-sotsiaalkomiteele seda teemat tutvustanud. ja nõukogus praegu arutelud jätkuvad. ettepanek on tehniline korrektiiv. see puudutab otsuse lisa ja ei muutu ei kohaldusala ega sisu sellel, et et otsusel, vaid lihtsalt ajakohastatakse toodete nimekirja. Need tooted, mida toodetakse seal kohapeal ja mis on vabastatud või dokimaksust või mida on vähendatud, millel on vähendatud dokimaksu ja milliseid toodetakse Prantsusmaa kõige äärepoolsemates piirkondades. sellega tahetakse soodustada kohalike toodete eh, tootmist ja kaitsta neid eh, kohalikke ettevõtteid, kes tootmisega tegelevad eh, konkurentsis. Eh, ja Prantsusmaa äärepoolsemate piirkondade mm, poliitikas arvestatakse seda, millised kitsendused on kohapealsel tootmisel ja ettevõtetel, kes sellega tegelevad ja tahetakse, et kohapealne tootmine ka saaks edeneda, sest tööpuudus on selles piirkonnas kõrgeim Euroopa Liidus ja neid piirkondi on vaja toetada. What is it? Um, we uh, comprehensive review. ja otsuse põhjalik ülevaatus viiakse läbi siis, kui seda režiimi uuendatakse. ja <clears throat> töö algab aasta kaks tuhat üheksateist. me käivitame välisuuringu sel teemal et veenduda, kas eh, see otsus on endiselt asjakohane. ja tahan ka öelda, et eh, toetati öö, eh, seda ettepanekut ka äärepoolsemate piirkondade töörühmas täielikult ja me oleme tahtnud korrigeerida ka mõned äh, arvulised vead, mis tekstis on. nii et suur tänu teie komisjonile, et te nüüd käsitlete meie ettepanekut. ja kui teil on küsimusi, siis palun Thank you. suur tänu. jah, seitsmeteistkümnendal jaanuaril meie koordinaatorid otsustasid kasutada lihtsustatud menetlust ilma muudatusteta. see on artikkel viiskümmend üks meie kodukorras, mis seda võimaldab ja mina olen raportöör ja regikomisjoni esimees ja minu raportis öeldakse, et kiidame heaks komisjoni ettepaneku ilma seda muutmata. Äh, on ka variraportöörid siin ja härra Ponga mm, saab, eh, tema ei ole ise kohal, aga ta saatis oma kirjalikud märkused ja tema seisukoht on täielikult toetada seda uut ettepanekut, mis komisjonilt tuli. teiseks, ta teeb ettepaneku vastu võtta raport tuginedes artiklile viiskümmend lõige üks ilma muudatusteta ja lihtsustatud korras ja kolmandaks hääletada täiskogul võimalikult peatselt selle raporti üle. see on esimese var variraportööri seisukoht. nüüd teised, härra Omarchee, kui te soovite sõna, siis teie saate nüüd võimaluse öelda oma sõna. Merci. Nous soutenons également, comme nous l'avions meie toetame, nii nagu ütlesime juba eelmisel koosolekul, seda algatust lihtsustatud menetlus kasutusele võtta. tuletan teile meelde, et juulis kaks tuhat seitseteist Euroopa Parlament võttis vastu äh, oma raporti, minu raporti, mis käsi meie komisjonis ja mis käsitles äh, artikli kolmsada nelikümmend üheksa äh, kasutamist ning paremat arvestamist äh, ning äh, teha seda kõikide õigusloomeliste algatuste puhul. tuletan teile meelde ka seda, et kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta septembris viis meie käis meie komisjon reunjooni saarel ning võis koha peal näha, millised on väljakutsed, millised on võimalused, millega seisavad silmitsi meie äärepoolsemate alade tootjad. uus algatus komisjoni poolt ähm, liigub just nimelt õiges suunas riigi jaoks nagu Prantsusmaa, suurem osa kohalikke tooteid ähm,, puuviljad, köögiviljad äh,, puitmööblid ja nii edasi saavad siis ähm, soodsad tingimused Prantsusmaa äärepoolsemates alades, samuti see aitab äh, soodustada majandustegevust, äh, aidata kohalikku tootmist konkurentsitingimustes, mis on üha karmimad ning mis võivad seada ohtu ettevõtete ellujäämise, kohalike ettevõtete ellujäämise ning ähm, Prantsusmaa äärepoolsemate alade tootmistegevuse mitmekesisus on niikuinii piirid, piiratud ning me tahame, et kohalik tootmine, kohalik tegevus hoolimata raskustest jätkuks ja nüüd me püüamegi seda arvesse võtta, pidagem silmas ka seda, et ka tööpuudus on tõsine probleem noorte hulgas ja nendes piirkondades on äh, noorte tööpuudus üks äh, kõige tõsisemaid probleeme võrreldes äh, Mandri-Euroopaga. nii nagu komisjoni esindaja ütles, see arutelu jätkub järgneb ka kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. räägime selle režiimi tulevikust, aga praegusel hetkel peame me lihtsalt need erandid kinnitama ning meie fraktsioon toetab selle, neid, seda kinnitamist kahel käel aitäh. suur tänu, härra Monsku, palun. suur tänu, lugupeetud esimees. nagu eelkõneleja ütles, tuletaksin meelde, et äh, meie äärepoolsemate alade puhul on konkurentsivõime säilitamine oluline ja ülemaailmne konkurents on hävitava mõjuga kohalikele ettevõtetele. praegu on, on tehtud meile ettepanek, see ettepanek võimaldab äh, tervet rida erandeid, mis võimaldab toetada kohalikke ettevõtteid ning võidelda tööpuuduse vastu, niigi nagu kolleeg Omarjee juba ütles, iseäranis noorte tööpuudus on tõsine probleem. ma toetan seda algatust, tule- ja kutsun kolleege üles toimima nii, et, et keegi ei loobiks lihtsustatud menetlusele kaikaid kodarisse, sellepärast et me tahame võimalikult kiiresti selle algatusega ühele poole saada. aitäh! suur tänu, kas on veel märkusi? palun. Eh, ačiū, gerbama pirmininkė. Iš tikrųjų pritariu ir manau, kad eh, jah, ma tänan, ütleb härra Roope. ka mina olen nõus ja arvan, et selline eritoetus saartele, kaugel asuvatele piirkondadele on oluline. Need piirkonnad ei ole ju selles süüdi, et nad geograafiliselt nii kaugel asuvad. ja oma suuruse koha pealt eh, ja oma kauguse koha pealt Euroopast ei saa nad ka midagi ette võtta ja sellepärast leian minagi, et tootjad seal peavad saama kvaliteetseid tooteid toota ja neid ka müüa. ja see on hea, on hea, et me toetame sealset majandust ja me tahame ju luua ringmajandust. see tähendab seda, et koha peal ennekõike toota ja koha peal ka tarbida ja sellistel tingimustel ei saa ka ebaõiglast konkurentsi lubada. nii et on vaja eritingimusi. siseturul on meil kõigil ühesugused tingimused, aga samas me peame arvestama teatud teguritega ja näiteks geograafilised tingimused ei ole ühesugused kõikjal Euroopas ja sellega peab arvestama meil on vaja, et Euroopa Liit tervikuna oleks konkurentsivõimeline ja veel üks aspekt noorte tööpuudusest tuleb ka rääkida ja võrdsetest võimalustest tuleb rääkida. sellest piirkonnast on suur väljaränne, kui me normaalseid tingimusi seal ei loo. tähtis on, et oleksid võimalused ka kohapeal. kui me nüüd Hollandis või Saksamaal äh, Äh, samasugused tingimused äh, looksime kui kuskil kaugetes äärepoolsed piirkonnades, see ei kõlbaks ju kuhugi. <clears throat> ja need, kes on meie välispiiridel, äh, me tahame ka, et meil oleks väiksemad erinevused, sest sellel on negatiivne tagajärg ja regionaalkomisjon peab mõtlema selle peale, kuidas neid põhimõtteid mida siin ettepanekus on nüüd kohaldatud, kuidas tulevikus edasi talitada, äkki saaks rohkem ära teha. tähtis on, et kõik piirkonnad ühel viisil areneksid ja selleks, kas on vaja mingeid norme, standardeid või peaks hoopis siiski eritingimusi, erirežiime rohkem kehtestama. siin me räägime äärepoolsetest piirkondadest, saareriik, saare piirkondadest, aga ka maismaal, mandril on piirkondi, kus ei ole tööhõivevõimalusi, kus muud võimalust ei näegi inimesed, kui kohvrid pakkida ja lahkuda. see on hea, et meil on selline ettepanek ja me saame seda toetada ja see on hea. aga me ei tohi siia peatuma jääda, vaid me peame ka teisi aspekte käsitlema. väga tähtis on vaadata äh, näiteks Balti riike või idapoolseid liikmesriike, kellel on äh, välispiir kolmandate riikidega ja nendes äh, liikmesriikides ei ole tingimused samasugused nagu teistes liikmesriikides. ja otsetoetusedki põllumajandusele näevad seal hoopis teistsugused välja ja mõnikord tähendab see seda, et põllumajandusettevõtted panevad lihtsalt oma uksed kinni, sest mujal toota on hoopis soodsam, nii et ei saa kõiki võtta ühe mõõduga. kui ollakse Euroopa südames, siis on see hoopis teistsugune olukord, kui et ollakse Euroopa perifeerias keskpiirkondadel on palju suuremad eelised kui äärepoolsetel piirkondadel ja nii ei tohiks see jääda, sest vastasel korral kõik koondub keskusesse ja perifeeriasse ei jäägi kedagi. kui me tahame olla järjekindlad, kui me ei taha, et siseränne oleks nii suur, siis tuleb meil üles näidata solidaarsust ja peame hea seisma selle eest, et järgmisel seitsmel aastal et järgmisest MFF-ist ka selle peale mõeldaks eh,. aitaks neid piirkondi, kes on äärepool ja et toimuks suurem lähenemine. jah, me teame, et läbirääkimised on nüüd alanud ja tähtis on, et kuni aastani kaks tuhat kakskümmend seitse eh, ühtekuluvusrahad ei väheneks, vaid eh, et eh, tase jääks samaks, et ka ühtekuuluvuspiirkonnad saaksid edasi areneda. suur tänu. kuulasin ära nüüd kõik sõnavõtusoovid ja toetatakse komisjoni ettepanekut. aga ma pean ka küsima, kas on mingeid vastuväiteid selle otsuse vastuvõtmisele lihtsustatud korras. ei, ei ole vastuväiteid, see tähendab seda, et raport on vastu võetud automaatselt ja see saadetakse täiskogule ja ma loodan, et täiskogul me võimalikult kiiresti hääletame, toetamaks neid piirkondi, kellel on probleemid. mõte on ju selles, et tootlikkust seal toetada, mitte lihtsalt toetada toetada nende piirkondade suutlikkust edasi areneda. nii et raport on heaks kiidetud siin regikomisjon ja läheme edasi. Our... järgmine punkt meie päevakorras raport, mina jällegi raportööriks esimehena. vahendid noorte tööhõive algatuse sihtotstarbeliseks eraldiseks esimesel veebruaril kaks tuhat üheksateist esitas komisjon uue ettepaneku, et muuta praegust ühissätete määrust ja see puudutab kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eraldisi noorte tööhõive algatusele pärast eelarve läbirääkimisi selle aasta kohta ja nüüd annan sõna Euroopa Komisjonile, kes selgitab meile lühidalt teemat ning seejärel jätkame oma aruteluga Regionaalarengu Komisjonis ning annan sõna härra Tiberetan Brooniale. loodan, et hääldasin teie nime nagu kord ja kohus või piisavalt hästi, nüüd on teil sõna. suur tänu, lugupeetud esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt aitäh Euroopa Parlamendile, iseäranis suured tänud Regionaalarengu Komisjonile, et olete selle teemaga tegelenud kiiresti meie jaoks on see tähtis teema ja see on tähtis kogu Euroopa jaoks, iseäranis nende liikmesriikide jaoks, kus noorte tööpuudus on tõesti suur. komisjoni ettepanek koosneb kahest küljest. kõigepealt esimene osa on ähm, abi eelarveline suurendamine sada kuusteist koma seitse miljonit eurot antakse juurde ja see kajastub ka äh, eraldistes. teiseks, Euroopa Parlamendi ning nõukogu algatusel tuuakse sisse sätted, millega lihtsustatakse programmi ka-, kasutamisel abi kasutuselevõttu. artikkel üheksateist punkt viis ühissätete määrustest lubab liikmesriikidel kuni viiskümmend protsenti nendest äh, eralditest üle kanda sotsiaalfondist äh, noorte tööhõive algatusele. see tundub väga tehniline, kuid see on väga oluline, sellepärast et see tähendab seda, et juba rahastamise saanud meetmed jätkuvad ning vaadatakse, kas on võimalik kasutada ära sotsiaalfondi äh, nende uute eesmärkide täitmiseks. suur tänu veel kord, et tegelesite kiiresti selle teemaga, suur tänu, et otsustasite lihtsustatud menetluse kasuks. ning äh, ootame pikisilmi teie heakskiitu. aitäh! jah, koordinaatorid otsustasid äh, lihtsustatud menetluse kasuks ning äh, oleme võtnud selle praeguse koosoleku päevakorda, mis tõesti on ülikiire ja aga me saame aru, kui tähtis see teema on ja kui oluline on tegutseda nii kiiresti kui vähegi võimalik. pean teid teavitama sellest, et variraportöörid sotsiaal, variraportöörid sotsiaaldemokraatide perest proua Kreel ütles, et ta toetab täielikult raportit ning ka lihtsustatud äh, menetluse valikut. kas keegi teine soovib ka kommenteerida Regi liikmetest äh, seda teemat? härra Puda, palun, teil on sõna suur tänu, lugupeetud esimees, mina tahaksin omalt poolt äh, esitada komisjonile paar soovitust seoses äh, noorte tööhõivega. juba praegu on Euroopa Liidus liikmesriike, kus ei piisa sellest, kui me räägime ainult noortele töökohtade loomisest. lisaks sellele tuleb äh, keskenduda ka hästi tasustatud töökohtade loomisele kahjuks iseäranis Ida-Euroopas on pilt pahatihti selline, kus seisame silmitsi massiviisilise noorte väljavooluga teistesse liikmesriikidesse, noored üritavad seal endale paremini tasustatud töökohti leida. niisiis, oluline ei ole ükskõik, milline töökoht, tähtis on see, et leitud töö võimaldab sul ka väärikalt ära elada. seetõttu on oluline, et liikmesriigid võtaksid meetmeid et äh, tagada sellised töökohad ning et noored ei peaks enam oma kodumaalt lahkuma. kui äh, töökoht ei võimalda üüri maksta, pangalaenu tagasi maksta ja kui palgast ei piisa puhkuse veetmiseks, äh, siis pole mingisugust kasu sellest töökohast. seisame silmitsi tõsise kriisiga ka tööjõupuuduse kriisiga, mis äh, on üsna tavaline kogu Euroopas. me peaksime kuidagi seda olukorda ära kasutama ning äh, tagama, et kõikides Euroopa liikmesriikides oleksid töökohad kaetud. põllumajanduses on olukord iseäranis murettekitav. ning minu meelest põllumajanduse arendamine on ka üks teema, millele peame tähelepanu pöörama. härra Roppe, palun Gerai, tvarko dirba, ačiū pirmininkė. E, aš norėčiau šiek tiek giliau. suur tänu. tahaksin põhjalikumalt sellest teemast rääkida. noorte tööhõivest elame kõik ühes äh, ruumis. meil on siin äh, vaba liikumine ja samal ajal äh, ei saa tähelepanu alt välja jätta seda, et väga paljud noored, noored, kellel on ülikooliharidus, aga mitte ainult, ka kvalifikatsioonideta noored üritavad iga hinna eest leida tööd välismaalt. see puudutab iseäranis vähem arenenud riikide noori, ida poolsetes riikides on äh, tööjõust puudu ning äh, ajude väljavool on seetõttu äärmiselt äh, nähtav. tööstusriigid, rohkem arenenud tööstusriigid tõmbavad ligi nii-öelda ajusid teistest riikidest. nii et kui me võtame näiteks näitena Balti riigid, Rumeenia, Bulgaaria või teised liikmesriigid, siis sellised tendentsid seavad kõnealused ähm, riigid ebasoodsasse positsiooni, sellepärast et noored, andekad noored lahkuvad oma koduriigist ning äh, kõnealuste riikide olukord halveneb. oleme probleemi juba määratlenud ning ähm, sama probleem võib seastuda ettevõtte tulumaksuga. ettevõtted äh, on valmis lahkuma oma päritoluriikidest äh, maksukaalutlustel sellises olukorras ma arvan, et me peaksime rohkem noortesse investeerima. ja kui me, kui meil on äärmiselt äh, kõrgete kvalifikatsioonidega noored, kui me neid välja õpetame, koolitame, harime, äh, siis paistab, et ainult äh, arenenud tööstusriigid saavad sellest kasu. kuidagi tuleks seda hüvitada võib-olla mitte mingi kompensatsiooni näol, aga kuidagi tuleks jõuda süsteemini, mis äh, võiks leevendada seda nähtust, sellepärast et vastasel juhul, kui me arvesse ei võta neid tendentse praegu, siis äh, need vähem arenenud riigid jäävadki üksi äh,, nii et on ainult pensionärid ja kvalifitseeritud tööjõudu polegi. ja see ei puuduta mitte ainult perifeerseid riike siis ma tean, et meil on olemas ühtekuuluvuspoliitika, aga ühtekuuluvuspoliitikaga ei suuda me kõiki lünki täita selles valdkonnas. sellepärast ma arvan, et me peaksime leidma lahendusi loominguliselt, aitäh! aitäh! ja jällegi minu kohustus on teil küsida, kas kellelgi on vastu võetud vastuväited sellele, et kasutame lihtsustatud menetlust selle määruse puhul. ei ole vastuväiteid vastuväiteid pole, sellisel juhul raport on loetud automaatselt vastuvõetuks ning äh, läheme sellega täiskogu ette ning äh, loodetavasti saame täiskogu otsuse langetada ka nii kiiresti kui vähegi võimalik. aitäh teile! Lähtume, äh, jätkame oma päevakorraga, järgmine päevakorrapunkt on komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust number nelisada kaheksakümmend üks murd kaks tuhat neliteist, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust äh, seoses erieeskirjadega koostööprogrammide kulude rahastamiskõlblikkuse kohta. nii et paluksin nüüd komisjonil delegeeritud määrust tutvustada, pärast seda toimub meil oma arutelu äh, regi liikmetega ning võib-olla tõstatatakse ka mõningaid küsimusi proua Vaagner, palun, kui ma teie nime õigesti hääldasin, teie saate sõna. suur tänu, esimees. aitäh teile selle võimaluse eest, austatud äh, Euroopa Parlamendi liikmed, tahaksin kiiresti tuua välja mõningad asjaolud seoses selle teemaga. Need on pisut spetsiifilised, ma pean tunnistama. Te kindlasti mäletate, et komisjon Omnibussi ettepanekuga seoses soovis leida vastuseid parlamendi mureküsimustele ning liikmesriigid ning toetatavad soovisid lihtsustamist. tegemist oli lihtsustamise sihipärase algatusega ning muudatused ja ettepanekud jõustusid teisel augustil kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. Nende muudatuste jaoks oli vaja põhimõttelisi muudatusi teiseses õiguses iseäranis kahe delegeeritud akti puhul, mis on teil täna päevakorras. vastu tuleb võtta uus delegeeritud akt ning kuus rakendusakti. komisjon praegusel hetkel tegeleb selle tööga. tegemist on lihtsalt siis kohandustega, mis on hädavajalikud selleks, et ähm, omnibussi muudatusi raamistada ning äh, mõningad selgitused tulevad ka sisse. mis puudutab seda konkreetset delegeeritud määrust, mis käsitleb äh, koostööprogrammide kulude rahastamiskõlblikkust, siis siin on äh, kaks asjaolu, mida tuleb arvesse võtta. mõlemad elemendid on seotud nende muudatustega, mis toodi sisse lihtsustatud äh, kulude äh, võimalusega Omnibussis lihtsustatud kulude variandiga seoses CPR artiklit äh, muudeti, sellepärast et sisse toodi teistsugused võimalused kõikide programmide jaoks äh, ning teiseks äh, muudeti maksetingimusi lihtsustatud kulude ümberstruktureerimise artiklid kajastuvad äh, siis selles äh, õigusaktis ja teine element, mis muutus, käsitleb suuremat selgust äh, selles osas, kuidas on lood osaajalise tööga lihtsustatud kulude variandi puhul ning kuidas arvutused toimuvad selles valdkonnas tööhõive dokumendis võivad tööturu osapooled kokkuleppele jõuda ja selliseid kokkuleppeid tuleb arvesse võtta, kui hakatakse arvutama personalikulude hüvitamist, lähtudes kuu, kuu tööhõive kulust ning võttes arvesse tööaega Need on siis kaks elementi, millele tuleks selles kontekstis tähelepanu pöörata, kui teil on tagasisidet või küsimusi, siis äh, olen valmis vastama. kas Regi liikmetel on kommentaare uh,? küsimusi ka ei ole, kõik on selge, aitäh! niisiis tuletan teile meelde, et Euroopa Parlament Euroopa Parlamendil on äh, selle õigusakti puhul äh, vastuväite võimalus, vastuväidete tähtaeg on seitsmes aprill. seda võib kahe kuu võrra pikendada. kas keegi liikmetest on sellele vastu? kui vastuväiteid praegu ei ole, siis äh, lõpetame delegeeritud määruse käsitlemise. Läheme edasi, järgmine delegeeritud akt, mida mainisite komisjoni, komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust nelisada kaheksakümmend ning millega võetakse arvesse kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta muutusi Omnibussi määrusesse. ja see on siis äh, suunatud riigiabile, audititele, tegevusaudititele ja nii edasi. jälle palun, et te tutvustaksite meile seda delegeeritud akti, teil on siis praegu sõna. suur tänu, esimees. selle delegeeritud akti puhul tuleb olla teadlik sellest, et nii nagu eelmise määruse puhulgi, siin lihtsalt üritatakse tõlgendada praktikas juba sisse viidud muudatusi see delegeeritud akt hõlmab väga paljusid valdkondi, sellepärast on muudatusi palju. Need on tehnilised, tehniliselt kooskõlas omnibussiga loomulikult, rahastamisvahendid on üks valdkond, rahastamisvahendite puhul on uus rakendusvõimalus, kus saab kombineerida EFSit ja ESit. seda tuli arvesse võtta samuti mõningaid asjaolusid, mis äh, käsitlevad äh, investorite erikohtlemist kasumi ning riski jagamise puhul. selle teemaga tuli tegeleda ning kolmas element käsitles äh, rahvusvaheliste rahv-, finantsinstitutsioonide võrdset kohtlemist. lähtuvalt põhiakti ehk siis CPR-i selgitustest. see on üks valdkond, kuhu on muudatusi sisse viidud ja teine valdkond, kuhu on muudatusi sisse viidud, on, on kasumlikud projektid, kus toetus äh, kujutab endast riigiabi. nüüd on seda delegeeritud aktis täpsustatud, CPR-is on see juba sees, et see ei kehti sellistele tegevustele, sellistele operatsioonidele, mille puhul suhtes äh, eraldatakse riigi abi ka delegeeritud aktis siis äh, on ka seda valdkonda täpsustatud äh, ning kolmas valdkond, mida mainisin, äh, varasemast delegeeritud aktist rääkisin, käsitleb lihtsustatud kuluvõimalusi, seal on põhimõttelised muudatused, sellepärast et meil on tingimustepõhised, põhiste kulude võimalus ning et on uued öö, määrad sisse viidud CPR-i, maksemäärad, siis äh, samuti tegevusauditit ning auditi korraldus, oli vaja uusi võimalusi, võttes arvesse ka kontrolljälge, kuidas see peaks välja nägema. kontrolljälg on äh, tõelist, tõeliste tegevuskulude vähend-, variandi puhul lihtsame teistsugune. siis äh, valimi äh, otsus, otsus on samuti valdkond, millesse on sisse viidud muudatusi äh,. nüüd on võimalus nõndanimetatud äh, allvalimi kasutamiseks selleks, et CPR-i muudatusi kajastada lisaks äh, tuli ka andmete osas ning äh, lisa kolm osas muudatusi sisse viia. ja selle eest äh, suur tänu teile tähelepanu eest. kui teil on küsimusi, siis olen valmis vastama. suur tänu selgituse eest kas kellelgi on veel küsimusi, kellelgi on kommentaare regikomisjoni liikmetel? ei ole kõik on kõigile selge. jällegi tuletaksin teile meelde, et parlamendil on nendele delegeeritud vastuaktidele võimalus vastuväiteid esitada ja seda saab teha kuni kaheteistkümnenda aprillini täiskogul, seda võib kahe kuuga pikendada. kas keegi liikmetest tahab vastuväidet esitada? ei taha. kui vastuväiteid ei ole, selle delegeeritud aktile, siis praegu lõpetame selle käsitluse. suur tänu, läheme nüüd edasi oma päevakorraga. nüüd on meil rõõm ja au kuulata, mida on öelda meie poliitikaosakonnal B-l kes on läbi viinud uuringu Regionaalkomisjoni jaoks digitaalse tegevuskava ja ühtekuuluvuspoliitika kohta viimastel kuudel oleme me nii tõsiselt töös olnud äh, mitmeaastase finantsraamistiku õigusloomelise tööga, et kõik meie äh, teised teemad on praktiliselt päevakorrast välja surutud, me ei ole kuulnud mitte mingisuguseid uuringualaseid ettekandeid. täna on meil siis võimalus siiski kuulata enda tellitud uuringust täna on meil selliseks uuringuks aega ja mul on äärmiselt hea meel tervitada siin äh, proua Julie Pellegrinit, kes on juhtivteadlane Tööstusuuringute Keskuses Milanos, Itaalias. tegemist on sõltumatu teadusuuringute ning konsultatsiooniettevõttega, mis tegeleb majandusuuringutega seoses avaliku ja avalike investeeringuprojektidega ning taristutoetusprojektidega ning pakutakse toetusi ka arengupoliitilisele tegevusele ja nii edasi ja nii edasi. annan siis meie asjatundjale sõna selle uuringu tutvustamiseks, kas teile piisab kahekümnest minutist? ma loodan, et teile piisab. pärast kahtekümmet minutit saame Äh, meie komisjoni liikmetega sellest ettekandest rääkida um,. suur tänu, proua esimees. selle uuringu eesmärk, millest ma teile täna räägin, on anda Euroopa Parlamendile kriitiline analüüs äh, ühtekuuluvuspoliitika panusest ja üldisemalt Euroopa struktuuri investeerimisfondide mõjust äh, ühtse, digitaalsele ühtsele turule ja digitaalsele tegevuskavale. meil paluti uurida ka varasemaid sekkumisi selles valdkonnas ja anda suunised ka järgmiseks programmiperioodiks. mõne sõnaga sellest metoodikast, mida me uurimuses kasutasime. aluseks on poliitikadokumentide ja hinnangute dokumendi analüüs, analüüsisime ka kulude mustreid, viis juhtumiuuringut digitaalsetest projektidest, mis kajastasid erinevaid poliitikaid ja erinevaid projekte, mida äh, struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu rahastatakse ning samuti viisime läbi vestlusi peamiselt komisjoni tasandil minu ettekandes on kronoloogiline struktuur, vaatame põgusalt varasemaid sekkumisi ning uurime põhjalikumalt neid arenguid ja probleeme, mis on ilmnenud praeguse programmiperioodi jooksul ning lõpuks vaatame äh, perioodi pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja sealseid võimalusi alustuseks rõhutaksin kohe, et Euroopa Liit on Euroopa Liidul on tarvis äh, võtta kasutusele digitaalne tegevuskava selleks, et äh, digitaalseid võimalusi ja digitaalset ühtset turgu liikmesriikides arendada. alguse sai see kaheksakümnendatel, üheksakümnendatel, aastat, kahe tuhandendatel aastatel nägime erinevaid äh, digitaalseid strateegiaid, hõlmavat üldist strateegiat ning see kulmineerus aastal kaks tuhat kümme Euroopa digitaalse tegevuskava vastuvõtmisega ja digitaalse ühtse turuga, turuprojektiga aastal kaks tuhat viisteist. algusest peale on Euroopa Liidu lähenemine olnud äh, stabiilne, see on põhinenud terviklikul lähenemisel, äh, mis hõlmab nii IKT taristut ja tarn-, vahendite tarnet kui ka digitaalse tehnoloogia kasutuselevõttu kodanike, ettevõtete, omavalitsuste poolt, äh, samuti digitaalsed oskused on olnud keskmes. selline lai lähenemine tekitab äh, äh, paremat nõudlust ja see omakorda paremat pakkumist. see annab head võimalused konkurentsile ja samuti on väga kaasav. selles kontekstis äh, me näeme ühtekuuluvuspoliitika ja äh, investeerimisfondide positiivset mõju, nende panus on olnud väga hea, kohalikul tasandil eriti, kohalikul tasandil on need eriti hästi kasutusele võetud selleks, et kasutada just sellist äh, terviklikku lähenemist, millest ma rääkisin sellest kõigest tulenevalt me näeme, et ühtekuuluvuspoliitika panus digitaalsetesse taris, taristutesse on suurenenud ühelt koma kahelt miljardilt eurolt üheksakümnendatel aastatel äh, praeguses programmiperioodis juba kahekümne ühe koma nelja miljardini. veel metodoloogikast äh, olgu selge, et on olnud mitmeid raskusi investeeringute jälgimisega just digitaalsesse taristusse, kuna tegemist on sisuliselt eh, investeeringute horisontaalse dimensiooniga ja see on hõlmatud ka teistesse investeeringutesse. samuti hõlmab see erinevaid tegureid ning nomenklatuur pidevalt kohan-, on kohandunud äh, programmiperioodi vältel. mõne sõnaga sellest, mis äh, juhtus äh, perioodil kaks tuhat, kaks tuhat kuus, prioriteet oli IKT taristul e, e-kaubandus oli teisel kohal prioriteetidest. aastal kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist oli prioriteedid e-teenustel ja kodanikele suunatud rakendustel. enne kui tuleme tagasi praeguse programmiperioodi juurde, kus taas on lairibaühendusele, IKT taristusele, aga ka digitaalsetele oskustele prioriteedid suunatud, näete siin selgemalt, üksikasjalikumalt äh, Äh, neid äh, tulemusi, mis on toodud äh, leheküljel seitsekümmend raportis. järgmised tendentsid tõime välja, mis puudutab investeeringuid IKT taristutesse, siis see on üks juhtivaid sekkumisi praeguse programmiperioodi jooksul. praeguse programmiperioodi jooksul need investeeringud on suurendunud investeeringud e-valitsuse digitaalsetesse oskustesse ja e-kaasamisse esindavad äh, mõjukat osa äh, struktuuri- ja investeerimisfondide digitaalsetest investeeringutest. arukate linnade ja nutikate võrkude investeeringud on samuti osakaalu suurendanud sel programmiperioodil mis puudutab VKE-de digiteerimist, siis see on suhteliselt madal olnud kogu programmi perioodi jooksul. mõne sõnaga peaksin mainima ka äh, kulutuste geograafilist mustrit, rohkem üksikasju ja selgema pildi nendest kaartidest leiate leheküljelt seitsekümmend kaheksa raportis näete, et äh, lõunapoolsed, äh, aga ka Kesk- ja Ida-Euroopa riigid kasutavad äh, ära suure osa investeeringutest. Itaalia ja Hispaania on need riigid, kus eraldised on olnud kõrgemad per capita arvestuses, on aga esikohal Kesk- ja Ida-Euroopa riigid. vähem arenenud piirkondades on kuulu-, kulutused ja eraldised äh, struktuuri ja investeering, investeerimisfondidest olnud äh, sada kolmteist eurot äh, inimese kohta nelikümmend üheksa siirdepiirkondades ja veel vähem areng, arenenud piirkondades milline on piirkondlik dünaamika äh, seoses selle koondatud andmetega, mida ma just esitlesin. millistes äh, valdkondades investeeringuid näeme, nagu te teate, siis ka regulatiivses raamistikus on äh, struktuuri- ja investeerimisfondide puhul olnud muudatusi, nad on investeeringuid mõjutanud, ka digitaalseid investeeringuid soovitakse temaatiliselt koondada investeeringuid. üks äh, temaatiline eesmärk kaks ongi siin äh, digitaalsed investeeringud, kaks eeltingimust on kehtestatud seoses digitaalsete investeeringutega ühisettevõtte määrus äh, peaks hõlbustama fondide segakasutust, samuti on paika pandud meetmeid piirkondliku lähenemise tarbeks. selles kont-, kontekstis ja juhtumi uuringutest ja dokumendi ala, analüüsist tulenevalt oleme tuvastanud kaks peamist äh, tegurit, äh, miks digitaalsed strateegiad on õnnestunud kohalikul tasandil. esiteks on vaja strateegilist raamistikku digitaalsete investeeringute jaoks see võimaldab äh, hõlmata erinevaid äh, elemente terviklikus lähenemises ja töötada välja ühtseid äh, meetmeid, näiteks lairiba investeeringute ja muude investeeringutega seoses. teiseks, partnerlus sidusrühmade vahel on väga oluline tehnoloogia tarnijate, pakkujate ja kasutajate vahel tänu sellele partnerlusele on võimalik tuvastada, millist milliseid seadmeid on vaja, millist tehnoloogiat on vaja, milliseid oskusi piirkondlikul tasandil napib ja nii edasi. meie analüüs näitab, et äh, heade partnerluste loomine, mis võimaldab selliseid häid tulemusi, on pikk ja raske töö, see algatus peaks tulema piirkonnasiseselt, mitte väljastpoolt. ja peaks olema avatud ka partnerlusele vastavast piirkonnast väljaspool. meie uuringud näitavad, et aruka spetsialiseerimise strateegiad pakuvad võimalust täita mõlemad need äh, tingimused. see on väga hea koht, kus strateegiline lähenemine koostada ja edendada ka partnerlusi seal on võimalik ühendada ka erinevaid rahastamisvahendeid. Äh, veel mõne sõnaga uuringu tulemustest tuvastasime mõned valdkonnad, kus äh, ühtekuuluvuspoliitika saaks paremini äh, kasutada vahendeid nii kliimamuutuste valdkonnas kui ka IKT vahendite kasutamine põllumajanduses praegu näiteks äh, Maaelu Arengu Fond äh, keskendub äh, peamiselt ja peaaegu täielikult IKT taristule. teiseks tuvastasime probleemid seoses täiendavuse ja sünergiatega struktuuri investeerimisfondi ja teiste rahastamisvahendite vahel eriti tähtsad on sünergiad erinevate struktuuri- ja investeerimisfondide vahel, mis ei ole konkreetselt seotud digitaalsete investeeringutega. sünergiad struktuuri- ja investeerimisfondi ning äh, Horisont kahe tuhande kahekümne vahel on, neid on samuti väga keeruline saavutada vahel, kuid äh, siin me näeme arenguid just digitaalse innovatsioonikeskuste raames. hüppaksin nüüd öö, äh, otse järelduste juurde. meie uuringust Äh, on selge, et territoriaalne lähenemine ja jagatud äh, haldus on väga olulised, kuna need on vajalikud tervikliku lähenemise väljatöötamiseks digitaalsete investeeringute puhul. ühtekuuluvuspoliitika peaks äh, keskenduma just nendele piirkondadele ja kohtadele, kus lisandväärtus on suurim, ehk siis tõhusate piirkondlike strateegiate väljatöötamine ja asja omaste sidusrühmade vahel partnerluste edendamine nii ri-, äh, piirkondlikult kui ka mujal. samuti tuleb leida tasakaal investeerimisprojektide ja haldussuutlikkuse toetamise vahel. üks ei peaks teisest äh, olema ebaproportsionaalselt rohkem äh, arendatud arukad spetsialiseerimise strateegiad on äh, väga vajalikud selleks, et digitaalsed investeeringud, investeerimisstrateegiad oleksid edukad, sest just seal saab lähendada, lähe-, kasutada sellist piirkondlikku lähenemist äh, ja arendada erinevate rahastamisvahendite vahelisi sünergiaid. tulenevalt sellest äh, panime me paika rea soovitusi siin on mõned neist. meile tundub, et äh, süst-, digitaalsete investeeringute äh, haldust ja rakenduslikke aspekte on vaja sujundada. digitaalse tegevuskava eesmärgid on äh, vaja ka reaalselt ellu viia ning äh, me näeme ette siin ka koordineerimise erinevate osarühmade vahel ja ka vastutuse jaotamise erinevate sidusrühmade vahel. samuti tundub vajalik äh, vaadata üle või äh, sujundada eeltingimuste süsteemi. üks eeltingimus näiteks võikski viidata arukate spetsialiseerimise strateegiatele ning äh, näha ette, et digitaalsed investeeringud peaksid olema seal esindatud, see võiks olla esimene või üks esimestest äh, eeltingimustest. teine eeltingimus peaks jääma IKT taristuga seotuks äh, ning sellest tulenevalt tuleb paika panna tingimused see peaks suurendama äh, ka programmide Horisont kaks tuhat kakskümmend ja struktuuri ja tõuk-, äh, investeerimisfondide vahelisi äh, sünergiaid. tundub, et aruka spetsialiseerumise strateegiad seda kõike võimaldaksid. samuti võiks regulatiivset raamistikku parandada, Maaelu Arengufondi ja Põllumajandusfondi vahelisi seos, seid parandada, samuti digitaalseid tehnoloogiaid äh, maapiirkondades äh, rohkem kasutusele võtta selle kaudu. meie leiame, et digitaalseid tehnoloogiaid tulekski edendada just kliimamuutuste vastases võitluses ja, ja ka maapiirkondades ning viidatud on ka nagu konkreetsetele fondidele, mida saaks kasutada ning äh, viimaseks on vaja ka äh, teadmiste baasi tugevdada digitaalsete investeeringute vallas. Äh, järeltegevus, seiresüsteemid peaksid olema samuti paremal tasandil ning tulud pea, kulud peaksid olema jälgitavad selleks, et me saaksime jälgida investeeringute äh, horisontaalset äh, mõõdet, ehk siis investeeringuid digitaalsesse mõõtmesse. ja see oligi kõik, aitäh! Thank you, thank you very much for the aitäh, suur tänu selle väga huvitava esitluse eest! kolleegid, äh, nüüd on sõna teil, kas teil on küsimusi? jah, härra Albrecht, palun! I have one uh, technical minul on üks tehniline küsimus kui me vaatame siin seda uute prioriteetide ettepanekut e RDF-i kaasamist, me näeme, et digiteerimine ei ole mitte esimeses osas, vaid transpordidega seotud rongid, maanteed, digiteerimine. see on minu jaoks väga üllatav kuna kõik innovatsiooniga seonduv peaks esimeses osas just olema, kas teil on aimu, miks Euroopa Komisjon on oma ettepanekus otsustanud digiteerimise jätta transpordi, äh, maanteede, rongide ja muude sealsete elementide ja mitte IKT-ga ühte ossa? aitäh, härra Puuda, palun! suur tänu, esimees, ma soovin tänada ka ekspertide oma esitluse eest tahaksin taas rõhutada seda, et me peame digiteerimist edasi arendama, eriti tuleb digiteerimisega tegeleda maapiirkondades. esimene tingimus nimelt noorte jaoks, mis peab olema täidetud selleks, et nad asuksid elama maapiirkondadesse, on ligipääs lairiba internetile, internetiühendusele ja ilma selle eeltingimuseta ei soovi noored maapiirkondades elada eelmisel aastal käisin Iirimaal ja avastasin, et seal on üsna kehv internetiühendus nii linnades, aga eriti just maapiirkondades. sooviksin eksperdilt küsida, miks ei ole liikmesriigid kasutanud äh, saadaolevaid äh, rahastamisvahendeid selleks, et internetiühendust edasi arendada maapiirkondades, see on ju väga oluline eeltingimus tänapäeval. samuti ei saa ma aru, miks ei toetata piisavalt VKE-sid just äh, digiteerimise ja kaugdigiteerimise kaudu. rääkisime ka tööjõupuudusest eelmise päevakorrapunkti raames selline digiteerimine aitab äh, tööjõuga äh, seotud probleeme äh, leevendada, miks siis selliseid rahastamisvahendeid ei kasutata? Rumeenias on meil väga hea internetiühendus, aga me siiski arutame seda ju Euroopa kontekstis. härra Pogovitš, palun. <clears throat> suur tänu selle väga huvitava esitluse eest, rääkisite digiteerimisest Euroopas ja sellest, äh, kuidas Euroopa Liidul on terviklik lähenemine. tundub, et üha rohkem äh, rahastamisvahendeid on, mille kaudu digiteerimist toetada, ma leian, et see on väga vajalik lähenemine. juhtisite tähelepanu ka sellele, et suured käärid on lairibaühenduse kasutusel, kasutamises ning härra Puda juhtis tähelepanu ka sellele, et me peaksime äh, analüüsima internetiühenduse kättesaadavust maa- ja linnapiirkondades, neid erinevusi, me ju kõik teame, et linnades on rohkem internetiühenduse kasutajaid, üheksakümmend protsenti, pool sellest kõigest maapiirkondades. seega, mida me tegema peaksime, peaksime seda ühenduse lõhet vähendama ka maapiirkondades üle kogu Euroopa Liidu. lisaks sellele saan öelda, et olen esitanud mõned muudatusettepanekud seoses ERDF-iga viis kuni kümme protsenti on äh, suurendatud äh, rahastamist tegevuskavas seitseteist protsenti on äh, eraldatud kõigile nendele tegevustele sealt, mida kasutatakse arukate linnade projekti arendamiseks. ma arvan, et see on väga hea, kui me räägime arukatest küladest siis ka siin on vaja terviklikku lähenemist äh, maapiirkondadele, me peame parandama põhioskusi, peame parandama põhitaristut ning äh, tegelikult tegelema sellega, et väheneks linnastumine Euroopa Liidus. see uuring ja teie esitlus ka näitas ERDF-i ja Maaelu Arengufondi vahelist äh, seost äh, ja investeeringute piiritlemist, ma arvan, et äh, sellega tuleb edasi minna ning mis puudutab Arukate külade projekti, siis mitmel juhul saakski just sellist sünergiat nende fondide vahel paremini ära kasutada maapiirkondades on vaja avalike investeeringute kaudu taristut arendada, see oleks eeltingimuseks eh, kogu muu tegevuse arendamiseks, eh, mida maapiirkondades elavad inimesed vajavad e, e-valitsemine ja nii edasi, palun eh, kas te saaksite öelda, mida peategi silmas, kui te peate, kui te räägite nende kahe fondi pare-, vahendite paremast kasutamisest, aitäh! comment? kas kellelgi on veel kommentaare või küsimusi? härra Omarjee, palun. aitäh. jah, tõsi, see, mis kehtib maapiirkondade kohta, kehtib ka tegelikult äh, äärepoolsemate piirkondade kohta ja digitaalmaailmale juurdepääs on väga oluline aspekt selleks, et neid isoleeritud piirkondi isolatsioonist välja tuua. suur tänu äh, teie väga põhjaliku uuringu eest, ma näen siin lehekülje kolmkümmend neli kaarti, mis äh, läheb vastuollu sellega, mida me ütleme. me saame teada, et äh, me oleme selles valdkonnas, äh, me, meile öeldakse, et me oleme kõrgel tasemel aga teekaart näitab, et tegelikult on päris suur mahajäämus meil võrreldes teiste piirkondadega, see tundub mulle äh, õigem. nii et suur tänu, et te meile siin õiget infot edasi andsite, see kindlasti tuleb suureks kasuks meile, aitäh. härra Roppe, nüüd on teil sõna. suur tänu, proua juhataja Äh, suur tänu selle uuringu eest samuti ja ka uuringu tutvustamise eest. sellised uuringud on meie jaoks üliolulised. Äh, sest need mõjutavad ühtekuluspoliitika kohaldamist, maaelu arengupoliitika äh, valdkonda ja üldse tegevuspoliitikate väljatöötamist, nii et me hindame kõrgelt seda, mida te ütlesite. tahan juhtida tähelepanu mõnedele aspektidele, mis minule mõtteainet andis ja ma arvan, et teistele ka. tähtis on, et teadlikult toimuksid muudatused. mina oma kogemusest tean, et eh, enamik liikmesriike üritab olemasolevaid probleeme lahendada, igaüks teeb seda isemoodi. näiteks e-tervishoiu valdkond. aastaid ja aastaid on selle üle arutletud, samas olukord liikmesriikides jääb väga erinevaks. ja sellised ideaalset süsteemi ei kohta me kuskil. nii et minu arvates oleks väga oluline Eh, üritada ühtsust saavutada, panna paika prioriteedid ja hea seista selle eest, et head kogemused ka eeskujuks võetaks. ja tulemuseks oleks võimalikult kiire ja tõhus teiste kogumuste ärakasutamine oma tingimustele vastavalt ja nii kogu Euroopas aga selline paremate kogemuste vahetamine mujal toimib hästi, siin aga mitte eriti veel. ja mis puudutab digitaliseerimist, siis digitaalarengu tegevuskava loob võimaluse kiiresti teha otsuseid, millel on tohutu mõju. ja kõik Äh, selles suunas on tervitatav. aga samas äh, siin räägiti investeeringute haldamisest ja ühisest eelarvevahendite kasutamisest liikmesriikide ja komisjoni poolt räägiti, milliseid probleeme siin esineb. Äh, peab ütlema, et kõik ei toimi veel Euroopa tasandil korralikult. nüüd äh, põllumajandust, jah, siin viidati ka põllumajandusele ja on öeldud, et põllumajandus peab rohkem ja suudab rohkem selles valdkonnas ära teha, aga mõnikord jääb mulle mulje, et põllumehed äh, peaksid nagu ise need tehnoloogiad, need süsteemid öö, äh, looma ja välja arendama, et efektiivsemad olla. aga see, mida tegelikult peaks neilt ikkagi tahtma, on taimekasvatus ja loomakasvatus. et ja kvaliteetsed tooted aga tehnilised vahendid, mis selleks vajalikud on, millised arvutid selleks vajalikud on, seda ei pea ikkagi otsustama põllumees, vaid selleks, see peab ja saa ju heita ette põllumeestel, neil on halvad, halvad tehnoloogiad, halvad arvutid. see ei ole nende ülesanne. on vaja neile tagada, et nad saaksid kõrgetasemelisi toitaineid ka edaspidi toota. ja innovatsioonis peavad põllumehed saama ka osaleda, aga nad ei pea seda ise tagant tõukama ja looma ja. jah, viiskümmend protsenti on kaasrahastamise määr kui kõneks on põllumajandus, samas tööstussektoril on see palju kõrgem ja nemad saavad palju kiiremini midagi ära teha, näiteks traktorite tootmine. tähtis on, et meil oleksid sellised traktorid, mis on keskkonnasõbralikud ja kliimamuutustega arvestaksid. tehnoloogia öö, haldamise vallas samuti ei saa põllumajandustootjatele panna selliseid nõudeid. tööstus on see, kes peab tagama vahendid, mida põllumehed vajavad tootmiseks. nii et tööstuse areng, tehnika areng on midagi, mida me peame ühtselt käsitlema koos tööstussektoriga me peame vaatama, et nad arendaksid välja midagi, mis on kasulik meie põllumajandusele, põllumajandustootjatele ja et siis ka kiiresti rakendada neid uusi võimalusi. ei pea ootama, et põllumehed ühineksid ühistustesse ja siis hakkaksid vaatama, mida nad vajavad. ei, selle tootmisketi lõpus peavad olema põllumehed. Nende vajadusi tuleb silmas pidada, ei saa jätkata vanas vaimus. ja mis puudutab järgmist planeerimisperioodi, komisjon on teinud ettepaneku, et üks osa vahenditest ära võtta põllumajanduse alt ja teadusuuringutesse ja arendustegevusse suunata. jah, kui see arendus ja põl-, teadustegevus oleks rohkem suunatud põllumajandusele tulevikus, siis olgu vastasel korral tekib äh, nii, et tulevikus ei leita enam poelettidelt neid tooteid, mida tahet-, ta-, tahab tarbija või on need liiga kulukad tema jaoks. nii et teadusuuringud ja arendustegevus põllumajanduse nimel. kui me nii ei talita, siis saavad meil olema suured probleemid tulevikus. aga sellele peab mõtlema juba praegu Eh, jah, põllumehed saavad investeerida vaid sellesse, mis tööstus neile pakub, nad ei saa ise põhiuuringuid läbi viia, baasuuringuid korraldada. Eh, tootmissektor, tööstussektor on meil palju võimsam tänapäeval ja neil on palju rohkem võimalusi. suur tänu, kas on veel märkusi või on küsimusi? siis palun eh, proua Pellegrini, teil on nüüd võimalik vastata ja kommenteerida suur tänu nende küsimuste eest. jah, miks digitaliseerimine on nüüd transpordi vallas, piirdub sellega? ma ei ole kõige õigem inimene siin vastama, ma ei tea, millised on viimased arengud. teised tegelevad selles komisjoniga, aga ma võin ainult üllatust väljendada sellele, mis ma kuulsin teilt nüüd, mis puudutab digitaliseerimist maapiirkondades, selle kohta tuli terve rida märkusi. ma arvan, et hetkel äh, praeguse planeerimisperioodi olukord ei ole äh, eriti rahulduspakkuv, kui kõneks on digitaliseerimine maapiirkondades ja ainult osaliselt saab seda selgitada sellega, et piirjoon ERDF-i ja Maaelu Arengufondi vahel on hägune. et kes mida täpselt teeb, kes peaks IKT taristut välja arendama ja lairiba tagama. ja see on tegelikult tagasi hoidnud investeeringuid sellesse valdkonda Äh, ja investeeringud piirduvad digitaristutega peamiselt. ja äh, holistiline lähenemisviis on midagi, mida ei ole ära kasutatud, sest pole piisavalt tähelepanu pööratud nõudluse poolele ja oskustele, mis on vajalik, samuti valmisolek kasutajate poole pealt neidki tuleb abiks olla. et miks piirjoon on vajalik, peab ikkagi täpselt teadma, kes mida teeb, aga see ei tähenda, et äh, sünergiat ei tuleks taotleda. kõigepealt on vaja selgelt vastutus piiritleda ja siis on vaja mehhanisme, mis koordineerivad erinevaid fonde. ja ma lõpetan maaelu teemadega, kui te ütlete, et et mitte põllumehed ei pea investeerima digitehnoloogiatesse, siis ma jah, võtsin selle teadmiseks ja saan aru, aga küsimus on järgmine, on vaja nõudluse ja pakkumise pool kokku viia digitehnoloogiate vallas. jah, tootmissektor pakub välja lahendusi, aga samas tuleb luua partnerlussuhted põllumajandustootjatega, kes siis saavad informeerida tootmissektorit oma vajadustest. peab olema selline partnerlussuhe mõlema vahel, et Eh, investeeringud kujuneksid tõhusaks. VKE-de kohta oli üks küsimus ja väljendati pettumust eh, selle üle, et VKE-de digitaliseerimine on jäänud eh, kasinaks. jah, üks selgitus ja ma olen sellega nõus, mis te ütlesite Äh, on see, et VKE-de digitaliseerimisega tegeldakse muude ähm, rahastamisvahendite äh, kaudu, näiteks kosmeprogramm või Junckeri plaan. aga see on minu lihtsalt äh, hüpotees, ma olen nõus, et tõesti mm, tulemus on hämmastavalt kesine ma arvan, et ma vastasin nüüd küsimustele. suur tänu. suur tänu nende vastuste ja selgituste eest. me paneme sellele arutelule siin punkti. suur tänu, et saime teilt ka uuringute koopiat. suur tänu poliitikaosakonnale B. kahes osas on kogu uuring esitatud ja kuulasime ära ka teie ettekande kui meil on veel märkusi ja küsimusi, siis võtame teiega ühendust ja suur tänu, et osalesite meie töös. nüüd saame päevakorraga edasi minna ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt koordinaatorite otsuste heakskiitmine. Te saite e-posti sõnumi, mis puudutab koordinaatorite otsuseid. Need langetati neljateistkümnendal veebruaril Strasbourgis koordinaatorite kohtumisel. kas me saame heaks kiita need otsused? jah tänan. oleme siis need heaks kiitnud, kas on muid päevakorrapunkte? härra Van Nistelrooy ei ole siin, see tähendab, meil ei olegi midagi muud tõstatada. ja me tunneme temast muidugi puudust siin päevakorrapunktis nii et ma informeerin teid, et meie järgmised koosolekud leiavad aset neljapäeval, kahekümne esimesel märtsil. me tühistasime seitsmenda märtsi koosoleku, nii et neljapäeval, kahekümne esimesel märtsil järgmine kord hommikupoolikul kella üheksast eh, poole üheni. Brüsselis istume koos, nii et nii palju siis infoks ja suur tänu teile ja ilusat päeva, sellega on meie koosolek lõppenud